Otwieram posiedzenie, koleżanki i koledzy. Istung jätkub. To proszę. härra Posselt, härra president, te olete suurepärane president meie kojas, kuid ma tahaksin protesteerida kõigi nende vastu, kes siin planeerivad meie tööd juba eelmisest nädalast teame me, et täna on päevakorras väga vähe küsimusi. miks ei anta meile siis rohkem kõneaega? näiteks kolleegid Brock, Nistelrooy, andke neile näiteks viis, kümme või viisteist minutit kõneaega selleks, et neil oleks võimalik tõesti ka midagi öelda, see oleks palju mõistlikum kui see praegune planeerimine. ma palun teid, tõesti on nii palju inimesi, kes täna oleksid tahtnud kõneleda, kui meie planeerimistööd tehtaks paindlikumalt. suur tänu, suur tänu, härra Posselt. ma panen teie märkused kirja ja võtan seda märkust ka väga tõsiselt aseesim-, president Rootšek asub kohe istungjärku juhtima ja ma olen veendunud, et ta annab liikmetele kõneaega vastavalt vajadusele. suure tõenäosusega tal ei ole võimalik kahest minutist teha viit minutit, kuid ma arvan, et teil on võimalik võib-olla äh, rääkida kahe minuti asemel kolm minutit ehk siis viiskümmend protsenti kauem. nii et nagu öeldud, ja vahel on isegi kahe minutiga võimalik rohkem öelda kui kolmega, sest esimese kahe minutiga öeldakse nii palju ära, et pole mõtet kolmandat minutitki rääkida. aga alustagem nüüd siis äh, härra äh,